meil on aega küll vähe, sest oleme ajast maha jäänud, aga peame siiski arutama veel Myanmari küsimust, eelkõige Rohingjade olukorda. kõigepealt annan sõna autoritele ja esimesena saab sõna härra Temes Maeker, üks minut, palun aitäh, proua president, tõesti, tegemist on kummalise olukorraga, Nobeli auhinna laureaat ja üks meie aja kangelasi, Aung San Suu Kyi, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võitles oma koduriigi jaoks uuesti välja demokraatia, aga ta päris ka need kontsentratsioonilaagrid oma eelkäijatelt, kus äh, ühte, kus tegeletakse etnilise puhastusega, nimelt äh, Äh, Rohingja vähemusgrupi puhul. tegemist on moslemi vähemusega, mis tuhande üheksasaja kaheksakümne teisest aastast on kodakondsuseta, väga paljud on naaberriikidesse põgenenud, aga seal ei ole nad ka teretulnud. tegemist on inimestega, keda piinatakse, kellel ei ole võimalik saada ravimeid ega toitu ja seda tehakse kogu aeg tegemist on inimõiguste rikkumisega ja sellepärast on see küsimus, mis puudutab ka meid. me peame Myanmari ametivõime üles kutsuma, et nad ei hakkaks siin enam rääkima oma versiooni aparteidist ja Rohingja olukorda tuleb kõige kõrgemal poliitilisel tasandil lahendada. seda küsimust tuleb tõstatada alati nii Myanmari kui ka teiste aseririikidega ja peale selle tuleb meil ka samamoodi toetada ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametit selleks, et olukorda sealses piirkonnas ja eriti just põgenike olukorda parandada aitäh ja järgmisena proua Haudala, palun poolteist minutit. aitäh. üks äh, õudsemaid uudiseid, mida me viimasel ajal kuulnud oleme, oli see, et äh, Myanmarist on saanud äh, demokraatlik liik ja et reformid on teel aga me näeme, et nendest reformidest siiski kinni ei peeta ja sellepärast äh, Euroopa Liit on nõudnud, et äh, Myanmar peaks kinni ÜRO nõuetest äh, rohingjade ja üleüldiselt vähemuste kaitsmisel. kõik diskrimineerivad seadused tuleb tuleb kaotada ja nüüd Aung San Suu Kyi on öelnud, et see teda huvitab ka, nii et lootust on. peale selle tahaksin teile veel öelda ka seda, et äh, Lääne-Euroopa riigid, aga ka Hiina soovivad Myanmari saada oma huviorbiiti, nii et Myanmari valitsuse huvides on ka see, et nad näitavad, et kõik on läbipaistev ja et nad peavad kinni õigusriigi põhimõtetest ja seadustest. aitäh ja järgmisena härra Korrao, palun, kaks minutit. aitäh, proua president. ka siin tuleb meil täna jälle rääkida Rohingja vähemusest. viimane kord tegime me seda aasta tagasi. Rohingja rahva tingimused on pigem halvenenud kui paranenud ja me võime varsti hakata rääkima genotsiidist Myanmaris. Euroopa Liidu roll võiks olla tugevam dialoogis nii Myanmariga kui ka teiste naaberriikidega, millele äh, pakutakse abi. ja peale selle tuleks hoolitseda ka selle eest, et olukord paraneb ja ma arvan, et me peame survet avaldama nüüd sellele uuele valitsusele selleks, et lõppude lõpuks midagi muutuks, selleks, et äh, Rohingja vähemust hakataks tõesti kaitsma ja selleks, et nad saaksid rahus elada. aitäh ja järgmisena härra Kelam, palun üks minut. aitäh. proua kõrge esindaja tahtsin lihtsalt teile öelda, kui hea meel mul on, et te olete inimõiguste alastel aruteludel kohal, sest see näitab, et me võtame neid küsimusi tõsiselt, aitäh teile selle eest. Rohingja vähemus on äh, eriline juhtum, nende saatusest ei ole päris täpselt aru saadud ja siiamaani tunnustatud. Neid pikki aastaid mitte ainult diskrimineeritud, vaid nende e, edasi ellujäämine on olnud äh, ohu all. täiesti vastuvõetamatu on see, et terve etniline rühm ei ole ametlikult äh, tunnustatud riigis, kus enamus neist elab. Need ei ole tunnustatud Myanmari kodanikena ja nad ei ole seal teretulnud. Myanmari uus valitsus otsustas, äh, et nende prioriteediks on riiklik lepitus ja sellepärast me teeme neile üleskutse, et nad annaksid Rohingyale kaitse diskrimineerimisest lõpetaksid karistamatuse ja annaksid rohingjale, rohingjadele ka kodakondsuse, aitäh! härra Panseri, palun järgmisena üks minut. Sembra... aitäh! aitäh, tõesti, olukord on tõesti väga selge ähm, me peame sellest küsimusest uuesti rääkima. Rohingjade küsimus tuleb lahendada. meil ei ole siin mitte ainult probleeme rohingjade vähemusega. ja tõesti, nende olukord on tõesti väga õudne, paljud põgenevad üle piiri Bangladeshi. meil on seal ka teisi probleeme. mul oli võimalus käia teatud laagrites pi-, Tai, Tai ja pi-, Myanmari piiril ja me nägime seal neid probleeme ja tõesti, väga palju on veel vaja ära teha, me peame pöörduma praeguse valitsuse poole, me saame aru, tegemist on üleminekuvalitsusega ja et demokraatlik protsess on alles alguse saanud, aga see apartheidi poliitika tuleb lõpetada. peale selle ma küsisin endalt, et kas Euroopa Liit saaks ka uue memorandumi välja töötada eh, Myanmari ja Taimaaga, selleks et me saaksime ka terve rea probleeme lahendada, sest eh, Burma rahvas väga palju elab ka Tais ja soovib tagasi tagasi koju, koduriiki tulla. aitäh ja järgmisena härra Paet, palun üks minut. aitäh, president proua Mogherini rohingjad on tõesti väga õudse kohtlemise, diskrimineerimise all kaotanud. Äh, äh, väga paljud on pidanud põgenema, emad ja lapsed surevad sellepärast, et ei ole piisavalt arstiabi, lapsi ei registreerita, kui nad sünnivad, neil ei ole võimalik minna kooli ja inimesed ei saa ka vabalt riigis ringi liikuda. see peab lõppema. esimest korda viiekümne aasta jooksul Myanmar näeb äh, rahumeelselt äh, võimu üleminekut äh, demokraatlikule valitsusele, seda siis aastast tuhat üheksasada kuuskümmend kaks. Myanmar peab seda võimalust kasutama ja valitsus peab pingutama, võitlused peavad lõppema ja konfliktid tuleb lahendada aru äh,, läbirääkimiste kaudu. Rohingile tuleb anda kodakondsus ja Rahini äh, piirkonnast tulevad ka diskrimineerimised lõpetada. Euroopa Liit peab ka aitama valitsust äh, selle küsimuse lahendamisel, seda kahepoolselt nii projektide kui ka eri erinevate lepingute kaudu ning samamoodi ASEAN-i riikide kaudu. aitäh ja viimasena autoritest saab sõna proua Virgia üheks minutiks. aitäh, proua juhataja veel üks kord räägime rohingadest, ühest kõige tagakiusatumast vähemusest maailmas. miljon äh, inimest, kellel ei ole kodakondsust, keda aetakse igalt poolt ära, muuhulgas Austraalias. rohingja, see on sõna, mida ei tohi Birmas isegi lausuda. isegi Aung Suu Kyi hiljuti tuletas ÜRO saadikule ette, et vaja, et ei tohi kasutada seda sõna. me võime ju Aung San Suu Kyi parteid õnnitleda võitude pärast, aga me teame, et olukord on väga habras. Äh, pinged on endiselt olemas. tõepoolest, äh, väljakutsed on väga suured. kogu see diskrimineerimine, mis põhineb usul ja äh, ja koda- ja etnilisele kuulumisel tuleb ära lõpetada ja ähm, praegu on äh, jälle väga palju uusi vägivallapuhanguid, tegemist on islami kartusega, budism, budistid on seal samuti vägivaldsed ning äh, põhja ja osas on väga palju probleeme. loodame, et õnnestub äh, seda riiki äh, Äh, sinna riiki tuua rahu, mis, mis läheks veelgi kaugemale kui ainult Rohinga küsimuse lahendamine. jah, palun äh, kõnelejad, pidage kinni oma kõneajast, aga palun rääkige ka aeglaselt, sest muidu ei ole teid võimalik tõlkida, ütleb president. ja nüüd härra Svoboda fraktsioonide nimel kõigepealt aitäh, lugupeetud president, äh, kõrge esindaja, aitäh selle eest, et te täna kohal olete Myanmar äh, on äh, riik, mida juhib äh, Saharovi preemia laureaat. ja meile tundub seetõttu, et võib-olla meie töö on tehtud, aga paraku rohingjate olukord ei ole paranenud, otse vastupidi, see on läinud halvemini, halvemaks, neil ei ole endiselt kodakondsust, genotsiidi talutakse budist, budistid budistid kohtlevad rohingjaid halvasti, rohingjatel ei ole lubatud sünnitada rohkem kui kaks last, sajad tuhanded rohingjad on pidanud äh, sellise kohtlemise tõttu Myanmarist põgenema. Euroopa Liidu poliitikud peavad selgelt välja ütlema, et etnilise rühma selline kohtlemine on vastuvõetamatu ja seda ei tohi taluda. genotsiidi ei tohi taluda, inimkaubitsemist ei tohi taluda, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Koomes üheks minutiks. aitäh. me teame, et Myanmari uus valitsus äh, tuli võimule demokraatlike valimiste tulemustena, mina olin äh, valimiste vaatleja parlamendi delegatsiooni koosseisus selles riigis ehitatakse üles demokraatiat ning ka rohingjate diskrimineerimise vastu tuleb võidelda. see on äärmiselt oluline, et tõeline rahvuslik leppimisprotsess oleks võimalik ja see protsess peab viima selleni, et eh, eh, budistlikud, natsionalistlikud eh, jõud, kes õhutavad ksenofoobiat, saavad karistada Äh, äh, me andsime Aung San Suu Kyi'le Saharovi äh, auhinna ja tema vastutab samuti selle olukorra eest, selle eest, et demokraatia ja inimõigused edeneksid mitte üksnes tema kodumaal, vaid ka mujal maailmas. ja ta peab väga selge seisukoha võtma, ta peab hoolitsema selle eest, et et välisabi jõuaks rohingjateni ning Äh, peab äh, nii oma riigis äh, kui ka välismaal nende küsimuses selgelt sõna võtma, probleemid ei tohi niimoodi jätkuda, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Marias üheks minutiks, palun aitäh, president, mina toetasin seda ühisresolutsiooni. inimõiguste rikkumine Myanmaris on üsna tavaline kasutatakse tagakiusamist ja jõudu rohingjate vähemuse vastu, nende vara hävitatakse, nende äh, pühakodasid hävitatakse, neid vahistatakse massiliselt, äh, nende liikumisvabadust piiratakse. kõik need asjad on muutunud igapäevaseks Myanmaris väga paljud rohingjad on kodunt lahkunud, kes elavad nüüd põgenikelaagrites teistes riikides ning neil ei ole piisavat juurdepääsu humanitaarabile. me, eh, neist on saanud paadipõgenikud, eh, kes üritavad eh, leida turvalist elupaika ning äärmiselt oluline on Myanmari võimud Äh, äh, võimaldaksid humanitaarabil jõuda riigi kõigisse piirkondadesse ka rohingjateni ning me peame jätkama võitlust rohingjate õiguste eest. aitäh ja nüüd äh, härra Marinho Pinto. lugupeetud president, lugupeetud kõrge esindajad, rohingjate tragöödia äh, on võtnud sellised mõõtmed äh, mis peaksid meile tõesti mõju, mõjuma äratus, äratusena. keegi peab võtma poliitilise vastutuse. Myanmari võimud ei taha neid in-, nendele inimestele anda kodakondsust, paljud on riigist põgenenud ja kui nad veel on riigi jäänud, siis elavad nad to-, suures vaesuses La lapsed satuvad tihtipeale inimkaubitsejate kätesse. Ehm, nad üritavad ehm, põ- ja põgeneda ja, ja tihtipeale nad lihtsalt tapetakse. Euroopa Liit ehm, peab rakendama konkreetseid meetmeid selleks, et Myanmari valitsust veenda, et rohingjate õiguste austamisel on teatud eeliseid ja neid ei tasu rikkuda. aitäh! ja nüüd äh, härra Tarabella, lugupeetud president, kõrge esindaja, äh, me oleme äh, siin juba arutanud rohingjade olukorda meie ülesanne on jätkuvalt hukka mõista seda, mis tüüb rohingjasid on ligemale miljon, sajad tuhanded neist on olnud sunnitud kodumaalt lahkuma me ei saa öelda, et äh, uus demokraatlik valitsus Birmas oleks rohingjate küsimuses edusamme saavutanud. ÜRO on avaldanud Birma kohta ka väga kriitilist raporti, seal juhitakse tähelepanu erinevatele tagakiusamistele, mille ohvriteks rohingjad on. Äh, äh, väga oluline on selle rahvusvähemuse elutingimusi parandatakse ja oluline on, et nad saaksid jääda Birmasse, kus neil praegu ei ole kodakondsust me peame arutama, avaldama survet Birma valitsusele, et nad austaksid rohingjade õigusi ja peame e, toetama e, nende inimeste ümberasumist Birma põhjaossa, aitäh. aitäh. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni, kaks inimest on sõna palunud ja kõigepealt saab sõna härra Pospišil. härra Pospišil, teil on sõna aitäh, president. mina olen sellel teemal juba sõna võtnud mõned kuud tagasi, kui me kritiseerisime rohingjate olukorda Birmas. paraku ei ole olukord paranenud ning seetõttu toetan kõike seda, mida minu kolleegid juba ütlesid. rohingjatele ei anta kodakondsust, nad on, neil puudub juurdepääs arstiabile, ja on, kogu see olukord on äärmiselt kurb Äh, Nobeli äh, preemia laureaat on äh, osaliselt süü, vastutav selle eest, mida praegune valitsus teeb. ja olukord riigis ei parane ja seetõttu me peamegi võtma vastu veel ühe resolutsiooni Birma teemal ning kutsuma üles riigi demokraatlikku valitsust, sealhulgas ka proua Aung San Suu Kyi'd rohingjade olukorra osas midagi ette võtma, sest muidu ei saa rääkida demokraatiat sellest riigis aitäh, saalis on väga palju lärmi, ma paluksin, et te istuksite oma kohtadele vaikselt ja viimasena saab sõna härra Kukan, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kõrge esindaja me oleme eh, korduvalt avaldanud tunnustust nende muutuste üle, mis Myanmaris on aset leidnud. ma loodan, et need eh, muutused parandavad kõigi selle riigi kodanike olukorda ja äh, niimoodi äh, peame vaatama ka vähemuste olukorda. Rohingjad äh, on pikka aega Myanmaris olnud tagakiusamise ohvriteks viimastel aastatel oleme olnud tunnistajateks äh, pagulaste lainele Rohingja kogukonnast, samuti on paljud Rohingjad riigisiseselt olnud sunnitud ümber asu-, asuma, nende inimõigusi rikutakse, neid diskrimineeritakse, tegemist on maailma ühe kõige enam tagakiusatud rahvusvähemusega, Myanmari valitsus peab äh, austama sellesse rahvusvähemusse kuuluvate inimeste õigusi ja see puudutab ka teisi piirkonna riike naaberriikides on üsna palju rohingja pagulasi ja need riigid peavad tagama nende pagulaste kaitse. aitäh! aitäh! härra Kukan. Äh, ja nüüd palume, et äh, proua Mogherini räägiks meile, kas sellele probleemile on ka lahendus ja palun olge saalis tasa ja kuulake kõrget esindajat. palun, proua Mogherini jah, selleks, et mind kuulda, ei pea tingimata vait olema, ütleb proua Mogherini. ma panin tähele, et kõik, kes täna sõna võtsid, teavad väga hästi, et Euroopa Liit mängib Myanmari küsimuses olulist rolli. kõigepealt me oleme Äh, rahvusvahelise relvarahu äh, kokkuleppe vaatlejaks, see annab meile teatud äh, rolli ja teatud kohustused, aga loomulikult probleeme on väga palju. nagu te ütlesite, et uue valitsusega on meil justkui ajalooline võimalus ja me tõesti teeme ka nendega koostööd paljudes erinevates valdkondades, vaesuse vähendamises, rändeküsimustes ja loomulikult tegeleme ka Rohingja vähemuse küsimusega ma kohtun järgmisel nädalal ASEAN-i tippkohtumisel Myanmari presidendiga, samuti teise, teiste selle regiooni liidritega. nii et, et see on jällegi mm, äh, võimalus, kus saame siis äh, oma lubadusi täita nüüd Arakani osariik, kus rohingjad elavad, on olnud meie äh, poliitilise dialoogi keskmes kohtusin möödunud aastal ka näiteks Myanmari välisministriga ja kõnelesin sellest, mis puudutab eh, Myanmari ja Euroopa Liidu inimõiguste alast dialoogi, siis meie eh, inimõiguste eriesindaja Star-, Staros Lambrinidis, kes on ka täna siin, on käinud Arakani osariigis selleks, et olukorda eh, hinnata ja on pakkunud välja meetmeid olukorra parandamiseks. nagu te teate, te olete juba esitanud hulka resolutsioone sellel teemal, samuti oleme meie teinud seda ÜRO koos ÜRO Inimõiguste Nõukogus ning äh, tahaksin tänada neid kolleege, kes mainisid seda, et Euroopa Liit on olnud mitte üksnes oluliseks poliitiliseks partneriks selle küsimuse lahendamisel, vaid on olnud ka üks olulisemaid humanitaarabi andjaid rohingjatele kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rohkem kui seitse miljonit eurot, see tähendab et, et kuuskümmend kaheksa protsenti humanitaarabist Myanmarile on läinud just nimelt Arakani osariiki. me Äh, tege-, tegeleme projektidega, mis, äh, millest saavad kasu just nimelt rohingjad, aitame lastel saada haridust ja samuti vähendada vaesust just nimelt selles riigipiirkonnas. Myanmari valitsus on vägagi hästi teadlik olukorra tõsidusest ning meie hoolitseme selle eest, et nad ähm, äh, täidavad oma lubadust ja parandavad olukorda. Aung San Suu Kyi on, äh, ürit-, üritab leida äh, mõlemale kogukonnale vastuvõetavat lahendust, ta tahab, et tõesti selles piirkonnas oleks rahu, stabiilsus ja areng. Äh, juuni alguses hakati Myanmaris parlamendis selle tööga tegelema, aga selleks on vaja aega ja loomulikult peame meie seda tegevust toetama niisiis me tihendame oma suhteid Myanmariga selleks, et seda probleemi lahendada eh, kooskõlas selle strateegia ühisteatisega, mille võtsime vastu juuni alguses ning eh, nõukogu järeldustes, mille välisministrid võtsid vastu mõned nädalad tagasi. kutsume valitsust üles eh, ellu rakendama tõsiseltvõetavat tegevuskava diskrimineerimise lõpetamiseks ja tahaksime, et arengud riigis kaasaksid kõiki me toetame stabiilsust ja rahu ähm, Myanmaris ja tõelist leppimist ei saa olla ilma kõigi kaasamiseta ja see rahu ja leppimise protsess on Myanmari jaoks ajaloolise tähtsusega ja see peab hõlmama kõik ähm, usurühmitused, kõik rahvusvähemused ja Euroopa Liit tegutseb selle nimel, aitäh! aitäh! aitäh teile, kõrge esindaja ja tahan tõesti vabandada et mul ei õnnestunud siin saalis vaikust saavutada. ma arvan, et mõnikord me peaksime siia lihtsalt kokku tulema ja harjutama vait olemist. ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu sellel teemal, nüüd on arutelu lõppenud.